friends, eh, guests. head sõbrad, külalised, parlamendiliikmed. alustame nüüd koosolekuga. ja paluksin vaikust, nii et me saaksime koosolekuga alustada. suur tänu. tere tulemast kõigile kas siin on tooliga probleeme või kas juba kõik laguneb? tere tulemast kõigile, kõigile liikmesriikide parlamentide esindajatele tänasele koosolekule, mille korraldab tööhõivekomisjon ja loomulikult tere tulemast ka tavaliikmetele kes on nii selles komisjonis kui ka Euroopa Parlamendis. ja see parlamentidevaheline komisjoni koosolek on kahes osas, kõigepealt tööhõive ja sotsiaalsete indikaatorite tulemustabel, mis puudutab makromajanduslike tasakaalutuse menetlust, arvestades ka noorte töö puudust ja teine osa puudutab komisjoni investeerimiskava mõju töökohtade loomisele. kui te tahate aruteludes osaleda, loodetavasti te tahate, siis kasutage seda kollast lehte, kui soovite osaleda esimeses osas, mis puudutab sotsiaalseid indikaatoreid ja kasutage seda rohelist lehte, kui soovite osaleda arutelul, mis puudutab investeerimiskava. loodetavasti on meil väga eriilmelised kõnelejad ja kõik saavad sõna, kes seda soovivad. meil on olnud siin nüüd väikene viivitus, seega minu ettepanek on, et lähme kohe asja juurde paar sõna minu poolt äh, esimese osa alguseks, mis puudutab sotsiaalsete indikaatorite tulemustabelit. ma arvan, et meie kõigi jaoks on äärmiselt oluline kaaluda seda sotsiaalset mõõdet, kui me räägime makromajanduslikest poliitikatest. see on päris loomulik äh, meile, kes me oleme selle komisjoni liikmed minu koduriigis Rootsis öeldakse, et üks käsi peab teadma, mida teine käsi teeb. ja ma arvan, et kõikides liikmesriikides öeldakse midagi sarnast. selleks, et saavutada kõige paremaid tulemusi, peab olema ka üldpilt selge. parlamendiliikmetena ei saa me ühelt poolt rääkida võrdsuse tagamisest siseturul, aga samal ajal teeme ettepanekuid, mis tegelikult soodustavad äh, sotsiaalset dumpingut, äh, maksupettust, ebaõiglast konkurentsi. me ei saa ühelt poolt rääkida sellistest meetmetest nagu pensioniea tõstmine ja samal ajal peame ju äh, tagama ka poliitikasuunised, mis toetavad seda, et inimesed saaksid kauem töötada. loomulikult investeeringud haridusse on väga olulised ja vajalikud, aga seda ei saa kasutada, kui me samal ajal ei investeeri ka nõudlusesse. noorte tööpuuduse põhjuseid ei saa taandada ainult oskuste puudumisele, probleem on ka uute töökohtade vähesuses, uued töökohad, millest saab ka ära elada, mitte ainult vaevu ellu jääda. me ei saa alareguleerida neid valdkondi, mis puudutavad tervishoidu ja ohutust selleks, et suurendada turu paindlikkust, see ei tähenda suuremat kasvu, ainult keerukamat tööd, kus inimestel on väga halb olukord, neil ei ole püsivaid lepinguid ja sellest ei piisa, kui me tahame konkureerida teiste kohtadega, me ei saa konkureerida odavamate palkadega, me ei saa konkureerida selles vallas, et meie töötingimused ja kvaliteet on madalam, kui me peame konkureerima India Hiina või muude paikadega. noorte jaoks see tähendab, et nad ei saa oma elu alustada. ebastabiilne ajutine töökoht tähendab seda, et nad ei saa korterit üürida. see takistab neil ka näiteks äh, telefonilepingut sõlmimast, nad ei saa kodunt välja kolida, mis äh, mõjutab ka liikuvust tööturul see põhjustab äh, see killustatust. selleks, et pikaajaliselt tagada majanduskasvu, peame vähendama ebavõrdsust. ja see on äärmiselt loomulik meie jaoks siin komisjonis nii siseriiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil Euroopa Parlamendis. praegu mõned riigid kogevad ühiskonnas väga suuri lõhesid võrreldes äh, kahekümnendate aastatega. ilmselt te olete kõik kuulnud Oxfami viimasest aruandest, mille kohaselt ühe protsendi kõige rikkamate ühine vara võtab, on suurem kui ülejäänud üheksakümne üheksa protsendi inimeste oma ja seda juba järgmisel aastal. me peaksime sellele tõepoolest keskenduma see näitab selgelt, et meil on veel väga palju. me vajame koostööd, keskendumist. me, meil on vaja üldist lähenemist, mitte ükski noor inimene ei peaks täiskasvanu ellu astuma töötuna. selleks on vaja ühiseid jõupingutusi nii tööturu kui ka majanduslikust vaatepunktist ja seda see tänane sessioon käsitlebki, mitte ainult majandust, aga ka sotsiaalseid teemasid ja sotsiaalseid jõupingutusi. seda kõike silmas pidades ma arvan, et võime nüüd minna arutelu juurde ja annaksin sõna nüüd Maria del Mar Angulo Martinez, kes on Hispaania senati esindaja. palun ja saate hispaania keeles sõna võtta. suur tänu teile, proua esimees sooviksin tänada teid võimaluse eest jagada teiega mõtteid Hispaania kogemuste kohta, eriti puudutab see tööhõive küsimust. nagu te teate, on hispaanlaste suurim mure praegusel hetkel tööpuudus, see on mõistetav. kolm aastat tagasi oli Hispaania riik, kus kadus kõige rohkem töökohti ning tööpuudus on endiselt meie suurim väljakutse ning samuti ka esmane eesmärk Hispaania valitsuse jaoks selle kolme aasta jooksul on käivitatud olulisi eh, protsesse, nagu näiteks eh, eelarve tasakaalustamine ja samuti finantssüsteemi saneerimine, kuid eh, samuti on välja töötatud palju reforme suur, selleks, et tavasta, taastada töökohti, luua uusi töökohti oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas kolme eh, aasta jooksul on Hispaanias eh, hakanud eh, tööpuudus vähenema ja majanduse olukord paranema ning samuti on samuti on suudetud majanduskasvu ja töökohtade loomist kiirendada. praegusel hetkel on Hispaanias nii majanduskasv kui töökohtade juurdetulek positiivselt viimase aasta jooksul, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vähenes Äh, leidsid uue töökoha kakssada viiskümmend tuhat inimest ning äh, äh, Haigekassaga liitus nelisada tuhat inimest ning praegusel hetkel on tegu arvudega, mis näitavad, et tegu on majanduskasvuga, mis toob kaasa töökohti. kunagi varem pole Hispaania ajaloos äh, Eh, nii eh, kiirelt eh, majanduskasv toonud kaasa töökohtade loomise. oleme näinud, kuidas toolutu töökohti isegi siis, kui majanduskasv oli vähem kui üks protsent, mis on väga vähe, seda meie arvates tänu struktuuri, läbi viidud struktuurifond, millele eriti puudutab see tööturu reformi, mis mitte ainult peatas efektiivset töökohtade ärakaotamist, vaid ka äh, tõi kaasa vajaliku paindlikkuse tööturule. töökohtade loomine, eriti noorte jaoks, on algusest peale olnud valitsuse e, e, esmaseks eesmärgiks. me peame, soovime vähendada ühtlasi Ähm, kooli ähm, äh, äh, hariduse, haridussüsteemist väljaastumist, äh, vähene kvalifikatsioon ähm, on kaasa toonud selle, et praegusel hetkel kaheksasada kaheksakümmend tuhat noort ei õppinud ega töötanud see eh, tõi kaasa suuri, eh, suure riski tööturust võõ, täielikust võõrdumiseks ning samuti ka eh, sotsiaalse hüljatuse probleemi. sellega seoses võeti kaasa kasutusele šokistrateegiaks, milleks oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal välja töötatud noorte töökohtade loomine ning samuti eh, ka ettevõtete toetamine, kes töökohti välja pakkusid ning samuti ka noortele pikaajaliste lepingute eh, loomise eh, ning kõik nende meetmete kasutusele võtmine tähendab seda, et ligi nelisada tuhat noort on praeguseks hetkeks sellest strateegiast abi saanud. praegusel hetkel pikaajaliste lepingute sõlmimine on kasvanud kakskümmend kolm protsenti, samas kolm aastat tagasi see langes kakskümmend protsenti aastas ning eriti puudutades noori, kes on alla kahekümne viieteistkümne, kahekümne viie aasta vanad, praegusel hetkel äh, kasvab no, neile noortele töökohta loomine kakskümmend viis protsenti, see tähendab nii praktikakohtade kui ka koolituskohtade loomine on olnud positiivne ning positiivne on ka äh, noorte garantiide kasutusele võtmine, mis aitas luua äh, Eh, strateegiaid, eh, mis eh, osutusid äärmiselt positiivseks kõigi panus on oluline, oluline on ka otsustav tegutsemine kõigi liikmesriikide poolt. samas on oluline, et osaleks ka Euroopa institutsioonid, sest see võib kaasa tuua võimendusefekti ning äh, aluseks on ju äh, liikmesriikide äh, adekvaatne tegutsemine ja samas ka Euroopa poliitika. sellepärast ongi nii oluline, et kasutatakse ära Euroopa fonde selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu. sellega seoses Ehm, hindame väga kõrgelt äh, äh, noorte garantiide kasutusele võtmist. sooviksin ühtlasi öelda ka seda, et Hispaanias äh, kahe tuhande viiekümne, viieteistkümnes aasta on positiivsemad perspektiivid kui kunagi varem, oleme suutnud oleme suutnud see, oleme suutnud jätta selja taha kriisi, keegi pole selle, selle tõttu maha jäetud ja samuti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kõige haavatavamad isikud on endiselt valitsuse tegevuse keskmes. soovin teile tuua kaks näidet, näiteks maksupoliitika valdkonnas jaanu-, jaanuarikuus võeti vastu maksureform, mis kahe tuhande viieteistkümnendal ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Eh, jätab üheksa miljardit eurot eh, töötajate, perekondade ja ettevõtete kätte. see on see reform, mille eesmärgiks on eh, Eh, äh, suuremas sisetulekuga töötajate kätte, see suurendab äh, kõigi heaolu. lisaks sellele on see oluline vahend selleks, et stimuleerida majandust, sest see on selline reform, mis sisaldab äh, kõrget sotsiaalset kaitset suurtele perekondadele, samuti perekondadele, kel, kes hoolitsevad näiteks puuetega inimeste eest ning see reform näitab ka ühtlasi selget soovi, et keegi eh, ei jääks majanduskasvust eh, väljapoole ning samuti see näitab, eh, milline võimalus on, milline võimalus on maksupoliitikal suurendada sotsiaalset ühtsust ning veel üks teine näide Eh, strateegiline plaan, mille abil eh, taas eh, käivitada mm, töökohtade loomine, mis on mõeldud pikaajaliste töötute avitamiseks. praegusel hetkel Eh, pikaajalisi töötuid on kuuskümmend protsenti töötutest ning on eh, kahe viieteistkümnendal jaanuaril võeti vastu ehm, plaan nende eh, aitamiseks, kellel on ühtlasi ka perekond, kellest hoolitseda, kes on juba, ei saa enam töötu abiraha, kes ei saa katta töötute, kes ei saa perekonna vajadusi katta, üritatakse Eh, neid aidata eh, nelisaja kahekümne viie euroga kuus ning üritada neile leida ka töölepingut. Eh, stabiilne töökoht on heaoluriigi esmane garantii. töö on meie esimene prioriteet ning selge on see, et meil on väga palju ära teha, kuid me teame, mida on vaja edasi teha öeldakse, eh, et tee on see, mis viib sinna, kuhu eh, tahad jõuda ja Hispaania on õigel teel. sellega seoses eh, majandustaastumine jätkub, kui meetmed, mida kasutusele võtsime, on endiselt kasutusel ja meil on selleks sta-, piisavalt ka sta-, stabiilsust. see on äärmiselt oluline nii majanduskasvu kui töökohtade loomise säilitamiseks. aitäh ja nüüd annaksin kaheks minutiks äh, võimaluse küsimusi küsida. kõigepealt Katarin Tšobor, kes on äh, Ungari parlamendist, palun. tisztelt äh, elnökasszony, kedves kollégák, köszönöm a szót. daamid ja härrad, proua juhataja. mina olen Euroopa Komisjoni liige ja poolaasta teemal kohtume me pidevalt. ja meil on ka Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, agenda, me usume, et majanduskasvu toetamine, tööpuuduse vähendamine, see on kõik väga oluline. teine valdkond, mille, millele me keskendume, on investeerimiskava, mis keskendub VKE-de toetamisele ja VKE-d on loomulikult äärmiselt olulised ka Ungari majanduses, kui me räägime töökohtade loomisest. oluline on, et see raha läheks täpselt nende asjade elluviimiseks, kui see oli mõeldud projektid, mis äh, pidid rahastuse saama, seda rahastamist tuleb ka jätkata. kui me räägime rahade ümberjagamisest, siis äh, peab olema tagatud ka geograafiline tasakaal, aitäh. Give... suur tänu. nüüd härra Lobos Blaha, Slovakkia parlamendi esindaja, palun kaks minutit. aitäh mulle pakkus väga huvi teie sõnavõtt, te mainisite, et äärmiselt no,, mainisite erinevaid olulisi sotsiaalseid probleeme ja Slovakkias palgatase müüjatele ja nende lepingud on äh, väga halvad, neil ei ole mitte mingeid sotsiaalseid tagatisi. see puudutab äh, nii sotsiaalkindlustust, ja ka seda, et äh, ettevõtjad peaksid maksma neid tasusid, aga kui nad on justkui FIE-d, siis see on ettevõttele kasulik, aga liigile, riigile ja kindlustusele ja töötajale see on äärmiselt kahjulik ja seetõttu on meil selline kriis, me üritame seadusi muuta, aga ettevõtted leiavad alati võimalusi, kuidas selliseid kuritahtlikke praktikaid äh, kasutada ja meil on vaja Euroopa üleseid poliitikaid, kuidas selle äh, väärkohtlemisega võidelda ja samamoodi sotsiaalse dumping, dumpingu probleem, mitmed postkommunistlikud riigid kurdavad äh, selle üle ja probleem on selles, et kui meie üritame olukorda muuta, siis sama sageli lääne saadikud tahavad, et me kaitseksime lääne ettevõtteid. nii et ühelt poolt üritatakse seda küll muuta ja mina kardan ka neid lääne saatkondi, kes seal seda lääne ettevõtteid kaitsevad, aitäh. Uh, suur tänu, nüüd saab sõna härra Andrei Hunko, Saksa Bundestagi esindaja, palun kaks minutit. suur tänu, proua esinaine mina olen pärit Saksamaal ning uh, esindan vasakpoolseid äh, Eh, ehk mitte valitsuspartei, vaid opositsioonipartei oleme. me räägime täna eh, tulemustabelitest ning eh, ka uute instrumentide tasakaalust ning kui me vaatame tegelikult Euroopa Liidu instrumente, mis olemas on, siis on meil tegelikult tasakaalutus. ühest küljest on meil fiskaalpoliitilised vahendid, nagu näiteks fiskaallepe, kuuene õigusalane pakett, kahene õigusalane pakett, aga samas on meil vähe majanduspoliitilisi koordinatsioonimehhanisme ning meil on tegelikult väga vähe sotsiaalpoliitilisi instrumente Euroopa Liidu tasandil. tulemustabelid, süsteem viidi sisse selleks, et tasakaalu taastada, aga minu arust on see instrumendina täiesti ebapiisav Mm, sest need indikaatorid on olemas nüüd, aga samas ei ole põhjuste seletust ja kirjeldust ning ei ole ka automaatseid mehhanisme, et selle vastu võidelda, nagu näiteks fiskaalpoliitilises äh, valdkonnas on olemas. Äh, ja minu arust on see väga suur probleem kui me vaatame nüüd aga Lõuna-Euroopa poole, siis Hispaania olukorrast juba räägiti, noorte töötus on üle viiekümne protsendi, sama lugu kehtib ka Kreeka puhul ja me näeme, et ka vastavad reaktsioonid tulevad nendest riikidest. Äh, Madridis demonstratsioonid laupäeval, mis toimusid, samas Kreeka valimised, need tulemused näitavad, et meie instrumendid on ebapiisavad ja selles vallas peame me ka Euroopa äh, üleselt sotsiaalset dimensiooni tugevdama nii, et sotsiaalsete õiguste riive äh, näiteks tulemustabelite näol, kui probleemid tekivad, siis me peame reageerima ja mitte lihtsalt noogutama pead, aitäh. Thank you, now I will give the floor to the first. aitäh ja nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi liige ja ka komisjoni liige härra Javier Lopez Hispaaniast, palun suur tänu, sooviksin esitada mõningad, esitada mõningad kommentaare, mis äh, sõnavõtu kohta, mis puudutas Hispaaniast ja olukorda Hispaanias. vabandage, me vist elasime kahes erinevas riigis. mina elan sellises riigis kus, kus kakskümmend neli protsenti elanikkonnast on töötud, kuuskümmend viis protsenti noortest on töötud, sajad tuhanded inimesed on sunnitud äh, lahkuma minuvanused inimesed, keda hästi tunnen ning need reformid, mis viimaste aasta jooksul on läbi viidud, eriti puudutab see tööturureformi, on toonud suure sotsiaalse ebaõigluse kaasa ning see kahjustanud ametiühinguid ning näiteks möödunud aastal Eh, oli töölepingute pikkus keskmiselt viiskümmend neli eh, päeva ning eh, samuti perekondade sissetulekud on langenud kahe aastakümne tagusele tasemele. ma ei taha hakata siin teid ega valitsust kritiseerima, kuid mina arvan, et meie roll oleks leida lahendusi, lahendused äh, Äh, on, leitakse aga siis, kui ennaga, endaga liiga rahul ei olda ja seda peab arvestama ka valitsus, kelle sotsiaalne reaalsus on selline, nagu ta on. Te rääkisite kõige haavatavamate inimeste olukorrast, mis peaks olema meie jaoks äärmiselt tähtis. nelisada tuhat inimest on kodudest ilma jäetud selle tõttu, et nad ei suutnud enam pangalaenusid tagasi maksta. ja seda eh, nii teie kui ka minu eh, partei valitsuse ajal ja minu ei ole ja ma julgen seda öelda, et ka meie, minu partei valitsuse ajal on see nii olnud ning äh, praegusel hetkel äh, majanduskasv skp mõistes äh, on tõeline, loodetavasti see ka jätkub, kuid tööturule pole sellest veel mingisuguseid, mingisugust kasu olnud ja töötus on endiselt äärmiselt kõrge. tõsi on see, et Rahvusvaheline Valuutafond ütleb meile, et Hispaania euroala riikidest kõige rohkem kasvab, kuid samas on meile öeldud ka, et töötuse tase kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on kakskümmend üks protsenti. see, mis majandusega toimub, ei ole mitte ainult teie või minu vastutus, vaid äh, Ehm, see on meie kõigi eh, jaoks oluline küsimus, et eh, rikaste ja vaeste vaheline lõhe ei süveneks enam. ning lisaks sellele eh, tuleb mõelda, milline sotsiaalne lepe Euroopas on sõlmitud demokraatia võrdsuse tasamiseks. ei tohi lubada, et võim ja poliitika tegutseks äh, ainult ühe mütsi all. mõelgem selle peale ja tõesti jätkame selliste kõnede pidamine parteisisestel konverentsidel. European... nüüd soovivad sõna ainult Euroopa Parlamendi liikmed. seega, kui te soovite midagi öelda, liikmesriikide parlamentide esindajad, siis palun andke märku. aga nüüd annan sõna proua Tiziana Beginile, kes on parlamendi liige, Euroopa Parlamendi, palun. aitäh. Corso di, degli ultimi due colleghi. ma räägin ka sellest, mida mainis, mainisid eelkõnelejad, ka Bundestagi esindaja, see indikaatorite küsimus. ütlesime, et sotsiaalset mõõdet tuleb tugevdada ja äh, peame silmas pidama seda tasakaalutuse aspekti, ehk siis üritame vaesuse ja ebavõrdsusega tegeleda. ma arvan, et need indikaatorid annavad hetkeolukorrast hea ülevaate, aga need ei mõjuta märkimisväärselt valitsuste makromajanduslikke valikuid, sellepärast et äh, me ei näe nende põhjal, kuidas olukord areneb ja me ei vaata, mis on pikaajalised majanduslikud valikud. aga meil ei ole vaja mitte ainult hetkeülevaadet, meil on vaja midagi, mis tõepoolest aitab meil tulevikku näha. seetõttu tuleb vaata erinevaid indikaatoreid, see puudutab ka teabele ligipääsu, eba, palgavahet, ebavõrdsust liikmesriikides mis puudutab juba töötavaid inimesi. see tähendab, et äh, muudetakse sotsiaalpoliitikat. ehk siis on vaja sellist äh, järjepidevamat analüüsi. noorte tööhõivet mainiti, noorte töötust. ma arvan, et äh, see on tulemustabelis lisaindikaatorite all lisaks tuleb silmas pidada ka kõrgharidusele ligipääsu, mis on äh, varajaste koolist lahkujate protsent, kui suur on nende inimeste hulk, kes ei osale kursustel. ja ka haridustase on oluline, kui me räägime noortest üldiselt. küsimus ei ole ainult selles, et meil on suur puudujääk aga kui me vaatame neid indikaatoreid, ebaõiglust, haridust, kui seal on midagi valesti, siis see on probleem. inimesed äh, peavad vaatama sotsiaalset äh, progressi, aga äh, tööhõivet, aitäh uh,. To... suur tänu ja annan nüüd sõna Skivi Potrale, kes on Küprose rahvusparlamendist. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda üht-teist äh, teie sõnavõtu kohta ja nimelt äh, Oxfami raport, mis puudutab majanduslikke tasakaalutusi jah, sellele te viitasite ja mina arvan, et see peaks olema üks instrument, mille alusel me saame kõik aru, et poliitika ja need meetmed, mida täna on kasutusele võetud, ei lahenda tõelisi probleeme. probleemid nimelt, mis maailmas ja liikmesriikides praegu on akuutsed. ma ei hakka siin numbreid üle kordama, te juba ütlesite, millised äh, seisud on, aga minu arust on väga oluline see, et äh, me näeme täna, et äh, miljardärid saavad äh, rikkamaks ja samas äh, nende inimeste osakaal, kes on väga vaesed, kasvab. nii et veel kord, rikkamad muutuvad rikkamaks ja seda me peame silmas pidama. Äh, erinevaid äh, hinnanguraporteid äh, on välja toodud siin majanduskasvu analüüs, palju on strateegilisi programme ja need kõik nimetati juba ka täiskogul. erinevaid strateegiaid on palju, aga samas me kasutame küll kõiki võimalusi, aga probleemist jagu ei saa nii et äh, me peaksime kindlasti rääkima kõigepealt äh, töötusest. meil on vaja poliitilisi meetmeid, et äh, inimesed, kes on tööturult olnud tõrjutud, saaksid sinna kuidagi tagasi pöörduda. samuti on meil vaja elukestva õppe meetmeid, aga samas me näeme, et noorte töötus ikkagi kasvab. tööjõud liigub ühest riigist teise ja enamikus äh, liikmesriikides on äh, väga oluline äh, noorte töötus, töötust me näeme tegelikult igal pool, aga samas ränne ühest riigist teise ei ole ju siin lahendus. on erinevaid väljaõppeprogramme, erinevaid koolitus- ja, ja õppevõimalusi, ja ka selles osas me peaksime ilmselt vaatama olukorda põhjalikumalt. Küprosel on äh, erinevaid äh, töö- ja koolitusvorme ja võimalusi. aga põhjaosas riigis tuleb ka midagi ette võtta, aga ma ei äh, lasku detailidesse. nüüd saab sõna härra Jao Figueiro Euroopa Parlamendist, Portugali saadikuga on tegemist. suur tänu, proua esinaine Äh, Portugal on teinud äh, läbi tegelikult väga valuliku aja, sellepärast et äh, meil on olnud kohanemisprogramm ning ma arvan, et Portugali inimeste otsustusvõime on saavutanud selle, et häid indikaatoreid on saavutatud, mis on tulevikku vaatavad. väga palju on reforme ellu viidud, ka tööturureforme, mille läbi on olukord veidike paranenud meie töötus on äh, praegu kolmteist äh, koma neli, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli see äh, tegelikult oluliselt suurem ja siis me pidime alustama väga rasket kohanemisprogrammi loomulikult kohanemisprotsessi jooksul on väga olulised muudatused aset leidnud äh, ning meil on ka äh, hädaabiprogramm olnud sotsiaalvaldkonnas vajalik, sellepärast et oluline oli näidata inimestele, et äh, neid ei jäeta üksi väga raskes olukorras. töötus noorte hulgas on väga kõrge, äh, see on küll paranenud, aga väga palju ongi just vaja noorte jaoks veel ära teha meie jaoks on see väga oluline prioriteet, me püüame äh, Äh, harida noori inimesi paremini, et nad, neil oleks koolitusvõimalused nii, et nad saaksid leida ka reaalselt töökoha ettevõtetes ja saaksid olla ise ettevõtjaks, et äh, töökohti luua. suur tänu, ütleb äh, proua esinaine, annaksin nüüd sõna äh, äh, kolleeg Mešlovale, kes tuleb Leedu äh, parlamendist tere pärastlõunat, daamid ja härrad. on minu jaoks suur au teiega ees kõneleda ja loodan, et te mind ka kuulda võtate. tõepoolest, me oleme teinud väga palju, meil on väga palju erinevaid strateegiaid, kontseptsioone, oleme saavutanud äh, ka tulemusi, aga see protsess on kulgenud väga aeglaselt ning me ei ole veel Euroopa Liidu keskmiseni jõudnud. peamine probleem on see, et meil ei ole ressursse piisavalt. Äh, kakskümmend viis aastat on Leetu olnud iseseisev, aga näiteks Rootsis kümme tuhat äh, võimalusi on erinevaid, äh, nii et kõneleja räägib äh, erinevatest äh, pensionitest erinevates liikmesriikides. Äh, Taanis näiteks seitse tuhat seitsesada, teistes Põhjavalla riikides veelgi kõrgem, aga Leedus on pensionid väga madalad. aga mis on siis meie eesmärgiks, kui inimesed hääletasid selle poolt, et me tahame Euroopa Liiduga liituda äh,, siis äh, artikkel kolm või üheksa äh, aluslepingutest viitavad äh, inimeste sotsiaalsele turvalisusele. sotsiaalne dimensioon aga inimeste ähm, heaoluga otseselt seotud ja see oleks meie, peaks olema meie töö peamine eesmärk. sotsiaalkaitse sotsiaalvallas on väga oluline erinevatele riikidele. see on riigi turvalisuse küsimus ning äh, aina suurenev äh, vaesus, eriti väiksemates liikmesriikides ning sotsiaalne tõrjutus äh, muutub poliitiliseks tõrjutuseks. küsimus, mida on võimalik ära teha? mina arvan, et me peame defineerima minimaalsed standardid Euroopa Liidus sotsiaalkaitse alal ja need peaksid olema kohustuslikud. näiteks pension tuleks tagada äh, Euroopa Parlamendi tasandil ja Euroopa tasandil. ja väga paljud äh, probleemid äh, tuleks äh, tõsta just ühenduse tasandile. sest see on riikliku julgeoleku küsimus. kolleeg Haydn, palun Iiri parlamendist, olge head. suur tänu, proua esinaine Äh, minu arust olid kolleegide panused ja sõnavõtud väga huvitavad erinevatest Euroopa riikidest. Äh, Iirimaal on olnud samasugused äh, kogemused, aga viimase kahe aasta jooksul oleme viieteistkümnest protsessist töötusest, protsendist töötusest jõudnud madalamatele tasanditele, aga Euroopa ei ole, ei saa ehitada oma äh, kasvu ja stabiilsust üles madala kvaliteetidele töödele. Äh, ka äh, töötajate jaoks on olnud ebastabiilne olukord tööturul, kuna töölepingud on olnud väga ebastabiilsed Äh, minister, äh, kes äh, madalate kvaliteetsete töökohtadega tegeleb, on ähm, selle küsimuse poole pöördunud. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias oleme me rõhutanud, kuivõrd olulised on kõrgekvaliteetsed töökohad ja töötajad või töökohtade kvaliteet peaks olema meie eesmärk, see lõpuks ka mõjutaks töötuse määra vähenemist Euroopa Liidus tervikuna Äh, seotuna äh, noortega, meil on ka olemas stsenaarium, kus äh, noortel on olnud väga suuri raskusi ähm, esiteks töökohtade leidmisega, aga samas ka elukoha leidmisega ning omaenda eluaseme so mm, ostmisega. kuna väga palju on neid noori, kellel ei ole üldse turvalist töölepingut ja head töökohta, siis nad ei saa omale eluaset leida Äh, oluline on see, et noored ei muutuks selliseks grupiks, kes ei osale ühelgi koolitusel, ei ülikoolis ega kusagil mujal. Äh, selleks, et tõrjutust vältida pikaajaliselt, tuleb meil ülevalt alla lähenemise asemel võtta alt üles lähenemine, me peame alustama just äh, juba lasteaia ja algkooliharidusest, et inimesed saaksid oma elu paremad võimalused. edasi saab sõna Juta Steinrück Euroopa Parlamendist Saksamaa saadik. Äh... suur tänu. Äh, ma arvan, et äh, meid kõiki liidab see, et me teame, et me tahame Euroopat kriisist välja aidata ning inimeste usaldust äh, Euroopasse taastada. seda, selle saavutamiseks on vaja tegutseda ühiselt nii Euroopa Liidu tasandil kui ka Rahvusparlamendi tasandil. meil on vaja hoopis tugevamat Äh, püstitada eesmärke ja äh, sinna jõuda, seda teha, tehes ühtselt. noored inimesed tahavad töökohti, nad tahavad, et tegeletaks äh, palgatumpinguga Äh, aga see ei tähenda, et äh, inimesi või mingeid gruppe äh, jäetaks kõrvale tööturult, aga meil on vaja kõik ühiselt edasi minna. meil on vaja töökohti luua, jätkusuutlikke töökohti, mitte nulltunnilepinguid ja muid erinevaid inimesi ahistavaid lepinguid. meil on vaja ühiselt tegutseda Euroopa tasandil. novembris äh, avaldatud äh, häiremehhanismi aruanne näitab, et ebatasasused äh, riikide vahel on. meil on vaja majanduskasvu toetavaid meetmeid ja häid töökohti. Need kahte tuleb äh, omavahel ühendada äh, tööhõive ning sotsiaalküsimused peaksid olema sama tähtsad kui näiteks majandusareng ja poliit-, majandus- ja finantspoliitika ning riigipõhistes soovitustes peaks olema ka integreeritud, mida riikide jaoks välja antakse ning Euroopa poolaasta raames peaksid olema need meetmed kõigile õiguslikult siduvad. samuti on meil vaja eesmärke töötusega võidelda ja me ei tohiks neid eesmärke silmist lasta. Äh, minu arust on väga oluline, et äh, indikaatorite edasiarendamise teemal arend-, arendatakse mõtteid edasi, aga see ei tohiks olla mitte mingisugune äh, ettekääne, et me nüüd ainult tegeleme indikaatoritega, kusagile mujale ei jõua. tänase, tänasel päeval olevat, olevate meetmetega saab juba üht-teist ära teha ning seda tuleb ka liikmesriikidele veel kord üle korrata. ma arvan, et kui meil on kõik eh, tulemustabeli indikaatorid käsutuses, eh, siis me saame neid ka sotsiaalvalale rakendada. ja me peaksime selles osas tööd tõhusamalt tegema. Eh, nii Euroopa kui ka liikmesriikide parlamentide kolleegid peaksid koos töötama, sest ainult üheskoos on võimalik neid probleeme lahendada. Thank you, Mr. suur tänu, härra Borg, palun Maltalt, Malta Rahvusparlamendist härra Borgil ei ole mikrofoni. Uh, can you please uh, put the red button so we can hear you sorry, at the microphone? Sorry about this. Sorry. Thank you. Grazie, grazie Madam Chair. Jena Jay minn Malta, l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. suur tänu, proua esinaine. mina tulen Maltalt, kõige väiksem Euroopa Liidu riik on see ma arvan, et hoolimata sellest, et meie riik on väga väike, on meil palju pakkuda ja oluline roll mängida nii selles osas, et äh, aidata Euroopa Liit äh, majandusraskustest välja. Maltal usume meie, et haridus on kõige parem äh, tööriist sotsiaalse tõrjutusele vastu võitlemiseks, sellepärast et haridus annab kätte võimalused nii, et noored saavad töökohad, pered saavad sõltumatuks ning noored saavad vanemate kodust välja kolida viimaste kümne aasta jooksul Maltal tegime me läbi sellise ajajärgu, kus meil oli vaja oma majandus struktureerida ja ka tööturg uuesti struktureerida. Äh, tööstus äh, oli tavaliselt tootmispõhine, äh, just vabrikutöölised olid enamik meie töötajatest, kes massitootmisega tegelesid ja me pidime rohkem spetsialiseeruma Äh, näiteks äh, mängutööstus, äh, ravimitööstus ja ähm, sellised sektorid said küll lisandväärtust pakkuda, aga kui me ei oleks heale koolitusele ja haridusele keskendunud oma töös, siis oleks olnud need noored inimesed tõrjutud välja tööturult nii et äh, vanades sektorites töötavad inimesed said lisakoolitust äh, selleks, et olla konkurentsivõimelised tööturud. me toetame VKE-sid äh, ning ka kõige haavatavamaid oma ühiskonnas. ning samuti me toetame ettevõtliku vaimu praktilist rakendust. me toetame inimeste loomingulist vabadust nii, et turul hästi toime tulla ning euroalaga liitumine aitas meid ka palju ja Euroopa tõukefondide abi on viimastel aastatel ka olnud hädavajalik, nii et investeerida rohkem äh, oma töölistesse ja oma tööturgu. ma arvan, et äh, järgmise kuue aasta jooksul peaks meie koduvalitsus äh, tegelema rohkem ühtekuuluvusrahadega, nii et me saaksime paremini neid ära kasutada ja olla konkurentsivõimelisemad tulevikus, aitäh! aitäh ja viimane sõnavõtja esimese sessiooni lõpuks, ütleb äh, proua esinaine, on Emilian Pavel, kes on Rumeeniast ja meie eh, parlamendi liige. suur tänu. sooviksin äh, alustada sellest, mida teie ka mainisite. Euroopas ei saa äh, me võistelda madalamate palkadega eh, eh, teistes riikides. me saame aga kontrollida, et miinimumtöötingimusi täidetaks. väga paljud idaeurooplased tulevad eh, Lääne-Euroopasse, Rumeeniast ja mujalt meie töötajad on odavamad samas äh, tullakse meie käest küsima ka, et me e, e, e, need langedad, et nad saaks äh, oma ettevõtted avada väga maga, madalate palkadega, no millega siis äh, me, millest me siis nüüd kokku lepime, kokkuvõttes selle kõige tulemusena on Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa vaheline erinevus veel suurem. praegusel hetkel on ju niimoodi, et rumeenlased töötavad palju madalama palga eest ja lääne ettevõtted saavad palju suuremat kasumit. arvan, et peaksime pisut teistmoodi tegutsema ja kasumimarginaali pisut vähendama, et pisut ka jääks raha meile, sest muidu noored lähevad ära väga paljud on ära läinud ja statistika ei näita seda kusagilt. väga paljud ei, ei registreeri ennast töötutena, aga nad on töötud, elavad vanemate ja vanavanemate toetusest, nad ei saa endale kodu osta, ei saa perekonda luua. ma arvan, et noorte garantii on väga hea projekt kuid äh, ta ei ole piisavalt hästi finantseeritud. meie ja teised liikmesriigid peame äh, toetama äh, noorte ligipääsu avalikule ruumile ja kui äh, vanem põlvkond hakkab pensionile minema, peab jätma ruumi noortele, et ka noored saaksid äh, süsteemi osaks saada. üks äh, kõneleja meil veel, see on, see on härra Mario Ruvo Portugali Rahvusparlamendist. Teil on kaks pool minutit. suur tänu me kõik oleme nõus sellega, et sotsiaalset äh, dimensiooni Euroopas peab äh, suurendama, selle asemel, et vaadata statistikat, selle asemel, et äh, võtta endale aluseks oma poliitiline ideoloogia, vaid peame mõtlema selle peale, et töötus on vaesust suurendanud ning kärpepoliitika on, on jätnud aina rohkem noori töötuks ma arvan, et me kõik oleme selle lähenemisega nõus ning eh, eh, Portugalis näiteks kolmkümmend viis protsenti noortest eh, on töötud, viimaste kuude jooksul on noorte tööpuudus aina kasvanud. viimaste aastate jooksul on Portugalis ja mujal Euroopas troika tõttu peale surutud karm kärpepoliitika ning see on vaesust äh, aina suurendanud. Äh, samas on tõsi ka see, et äh, Euroopa saaks aidata nõuda liikmesriikidelt selliste meetmete kasutusele võtmist, mis toet-, suurendaks sotsiaalset dimensiooni ja ka Euroopa dimensiooni liikmesriikide poliitikas, aitäh! suur tänu! see oli väga äh, huvitav äh, arutelu. saame ka teada teistest Euroopa äh, riikidest selliste lühikeste sõnavõttude abil. see on tõsi. nüüd lähme siis teise äh, paneeli juurde ning see puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ning äh, noorte äh, tööhõive eesmärke ning annan esialgselt sõna, annan äh, sõna Edmund Whitbroadile, kes on Poola senati esindaja, palun. So Mrs Chair, thank you very much. I will continue my speech in Polish, so. suur tänu, proua esinaine jätkan poola keeles, ütleb kõneleja. daamid ja härrad. praeguses äh, majandusolukorras äh, Euroopa Liidus äh, tähendab iga algatus selleks, et seiskuvat majandust kiirendada, väga hea ideena, sellepärast et kakskümmend viis protsenti inimestest on töötud aga noh, muidugi äh, meil on erinevad äh, numbrid, äh, majandusaktiivsus on vähenenud kas seitse või kaheksa protsenti, olenevalt milliseid numbreid vaadata, aga noorte töötus on kakskümmend viis protsenti, mis on väga kõrge. ja kui me tahame oma kutseharidussüsteemi reformida, kui me tahame, et inimesed osaleksid Eh, siis on vaja neid eh, kuidagi hoogustada üle. Eh, üle viiekümne protsendi tudengitest keskenduvad õpingutele ja peamiselt täppisteadustele ning mitte humanitaariale, mis on meie arust hea mõte. Poola valitsus on öelnud, et uus lähenemine, lähenemine väga hea, koos iga-aastase Äh, majandusanalüüsi, kasvuanalüüsiga äh, on asjad paranenud, meile meeldib Junckeri plaan, Euroopa strateegiliste investeeringute fond, see on hea äh, idee, sellepärast et see võimaldab keskenduda investeeringutele haridusse. ning praegu me peaksime ilmselt keskenduma mõningatele valesti mõistmisele. üks vale arusaam on see, et me peaksime vastama kõigepealt küsimusele, kui meil on uus programm või kui me jätkame vanade programmidega tööd, siis kas see on hea mõte, kas see on üldse õigustatud või mitte? sest võib jääda mulje, et kui meil on näiteks uus algusprogramm, siis on tegemist täiesti uue asjaga ning mineviku lahendustele ei loodeta üldse Äh, aga meil ei ole samas mingisugust kindlust, et sellest saab edulugu. nii et vaatame nüüd Lissaboni strateegiat. tegemist oli äh, millegi uue lubadusega. Äh, kahjuks aga see süsteem ei töötanud, nii et väga selgelt on näha, et meil on vaja ka poliitilist tahet. kui poliitiline tahe puudub, siis on edulugusid vähe kui parlamendis ei ole konsensust või kui nõukogus ei ole konsensust, äh, siis jäävad tulemused samuti olemata. ning äh, seetõttu on komisjon ehk loobunud mõningatest äh, projektidest, mida alguses välja kuulutati. meie ei taha uut rahastamist sellesse programmi. tegemist on uue süsteemiga ning äh, innovatiivsed äh, mehhanismid äh, näevad ette, et antakse uusi laene. aga minu arust see võimendusmäär on tegelikult liiga kõrgeks arvutatud ja liiga optimistlik. meil on kakskümmend üks miljardit eurot, mis on ette nähtud investeeringutest ning kakssada üheksakümmend neli Äh, erarahastust, see annaks meile viissada äh, olulise võimenduse, ma arvan, et tegelikult on esiteks tegemist väga kõrge riskiga, riskiga investeeringuprojektidega, aga teisest küljest on see võimendusmäär liiga kõrgeks arvutatud. erakapital ju alati mõtleb mitu korda üle, enne kui investeeringuid teha, tegema hakatakse siis oleme me teinud ka äh, ülevaate teisteks, teiste programmide osas, mida komisjon on välja pakkunud äh, kahe tuhande äh, kaheteistkümnendaks aastaks ju pakuti kõige esimesena välja võlakirjade plaan ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on võimendusmääraks arvutatud viisteist protsenti, mis on meie arust Junckeri plaani kohaselt liiga optimistlik. loomulikult on Euroopa strateegiliste investeeringute fondi vaja, aga meil on vaja ka mõistlikke reegleid. kõigepealt on, see peab olema eesmärgipärane, meil on vaja täpsust selles osas, mida on tõeliselt vaja, sest muidu ei saa olema meie võimalused realistlikud teiseks ma arvan ka, et äh, vajalik on äh, lisarahastus äh, liikmesriikide poolt. nii et jah, liikmesriigid peavad panustama rohkem. edasi. kui me keskendume strateegilistele investeeringuprojektidele, Euroopa projektidele, siis ei jää VKE-dele midagi eriti üle, aga need on just kohad, kus töökohti luuakse ning VKE-d äh, just äh, mõjutavad äh, majanduse elujõulisust. ja lõpetuseks. loomulikult energiavõrgustikud, transport, innovatsioonid, lairibaühendus, interneti ligipääs, see kõik on väga tähtis. aga kas Äh, tulemused äh, annavad endast märku alles väga pika aja järel. me peame ootama väga pikalt, enne kui midagi juhtuma hakkab. ainult mõtteainet tahtsin teile anda, suur tänu tähelepanu eest! Thank you, sorry! suur tänu! nüüd annan sõna Dominic Hanneganile, kes on Euroopa Liidu ähm, ühiskomisjoni, Euroopa Komisjoni esimees Iiri parlamendis. suur tänu võimaluse eest teiega täna arutada äh, seda huvitavat teemat. töötus, eriti noorte tööpuudus, on meie praegu suurim ähm, väljakutse. me teame kõik, et Euroopas on kakskümmend neli miljonit töötut ja viis miljonit alla kahekümne viie aastast on töötud. oleme kõik mured sellepärast, et Euroopa stagneerub, kui ei ole äh, äh, võeta kasutusele meetmeid tööpuuduse vähendamiseks ja majanduse taaskäivitamiseks. väga hea, et härra Juncker ning kiirelt äh, oma prioriteedid selgeks tegi. tervitan ka tema tunni, äh, seda, et ta tunnistas, et perifeersed euroala riigid äh, on pisut riskantsemad investorite meelest, on prioriteetses ähm, rollis selle fondi jaoks, see on oluline sellise riigi jaoks nagu Iirimaa, mida eriti raskelt tabas majanduskriis ähm, ning viieteist miljardiline Ehm, eh, sest plaanist on kaks miljardit eh, pikaajalisteks investeeringuteks ning üks koma seitse miljardit eh, VKE-de jaoks. on äärmiselt oluline, nagu Malta kolleeg ütles, loovad nad just kõige rohkem töökohti. Irema jaoks on suur probleem see, et finantsinvesteeringutes äh, äh, leidmine väikeettevõtete jaoks on endiselt keeruline. olen aga äh, mures äh, kogu paketi ulatuse pärast. olen aru saanud, et äh, kaks tuhat erinevat projekti on välja pakutud, mille kogukulu oleks üks koma kaks triljonit eurot, mis on kaks korda kõrgem, kui sellel fondil on vahendeid, nii et kas see fond on üldsegi piisavalt suur. täna hommikul äh, Eh, kuulsime, kuidas Berlange Perez eh, ja Tsigan eh, rääkisid sellest ja Uvo Perez rääkis investeerimisdefitsiidist võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikide või Hiinaga. peame ka üsnagi kiiresti tegutsema, meid on üsnagi takistanud edasi liikumast kriis, investeerimisfondid ei ole vähemalt sügiseni veel kättesaadavad, siis tuleb aga struktuurid üles ehitada ning see tekitab, teeb edasise keer tegutsemise keerulisemaks. me kõik eh, teame eh, ka seda, et ollakse praegu väga ettevaatlikud eh, riskprojektide suhtes ning küsimus on ka selles, kui suur võimendusvõime sellel fondil on nii et äh, praegusel hetkel peame vaatama seda, äh, kuidas äh, seda finantseerimist võimendada. finantseerimine toimub mitmete aastate vältel, mõned paljud pikaajaliste investeeringusprojektide raames, kuid samas, see on muidugi hea, kuid samas peab mõtlema selle peale, et kodu ja tööd on praegu vaja, nagu seda ütles härra Lopez Fernandez Hispaaniast Äh, rääkides, milline mõju äh, on sellel kõigel tema koduriigis. noored ei saa oodata seitse aastat, nagu minu kodukomisjonis öeldi, et meid ähvardab kadunud põlvkonna efekt, kui me kiirelt ei tegutse. härra Luos Plaha rääkis ähm, töötajate õigustest, peame aga tegema kõik selleks, et töökohad oleksid kvaliteetsed ja jätkusuutlikud. E, e, Iirimaal oleme mures nulltunni lepingute pärast e, ja COSAC-i kohtumisel detsembril me rääkisime sellest, rääkisime ka vajadusest sotsiaalindikaatorid sisse viia Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia väljatöötamiseks ja peame midagi Eh, ette võtma, peame tegema kõik selleks, et töökohad, mis luuakse, oleks tõesti jätkusuutlikud ja eh, praegusel hetkel peame survestama ka seda, et eh, toetatakse esialgseid investeeringuid, sest teame, on suuri riike, millel on võimalus investeerida, kuid mis seda ei tee, nii et peame survestama neid riike äh, et eh, nad toetaks majanduskasvu. teame, et näiteks selliseid riike nagu minu kodumaa Iirimaa, eh, mis, eh, mille investeerimisvõimalused on piiratud seoses fiskaalreeglitega. nii et peame tegema kõik selleks, et investeerimisküsimustes saaksime tegutseda väljaspool fiskaallepingu reegleid, sest investeeringud ei saa olla osa ehm, valitsus, äh, riigi võlast ning loodetavasti äh, selle kõige abil on võimalik töökohti juurde luua, nii et me väga tervitame neid plaane, kardame küll, et see on liialt väike ning et seda rakendatakse ellu liialt aeglaselt, kuid kokkuvõttes arvan, et liikmesriigid peaks samuti sellesse plaani eh, investeerima ning komisjon peaks tegema kõik selleks, et eh, et eh, juhtimismeetodid pandaks kiiresti paika, et saaksime oodata kiireid tulemusi, siis oleks sellel tõesti võimendusefekt ja peame tegema kõik ka selleks, et meil oleks olemas kõik vahendid selleks, et need töökohad, mis loodaks, oleks kvaliteetsed, jätkusuutlikult ning äh, ootan huviga edasist arutelu. Uh, to... nüüd annan sõna viimasele kõnelejale. Äh, proua Danuta Jašlivjega, kes on meie komisjoni aseesimees ja ka eh, eh, raportöör eh, ettepanekute osas Euroopa strateegiliste investeerimisfondi küsimustes. suur tänu. E, suur tänu teile. pärast neid kahte sõnavõttu peab ütlema ka seda, et Euroopa Parlament valmistab ette Äh, uue mä-, uut, uue määruse koostamist. sooviksin öelda ka seda, et äh, äh, sooviksin esile tõsta härra Junckeri tegutsemise positiivseid külgi tegu on dokumendiga, mis tekitab suuri ootusi eurooplaste jaoks, e, täidab nende ootusi paremale elule. tegu on ka olulise küsimusega, väga suure vastutuse meie kõigi jaoks. E, nüüd need küsimused, mis selle määrusega koos esile tekivad, peavad aitama meid viia sellise Euroopani, kus on garanteeritud majanduskasv ja areng oleme rääkinud äh, väga pikalt ja põhjalikult, oleme rääkinud erinevates äh, komisjonides Euroopa Parlamendis. Äh, me kõik oleme teadlikud sellest, et kõik need vahendid aitavad kaasa uue Euroopa loomisele. selge on see, et praegusel hetkel ei ole majanduskasv olnud piisav hoolimata sellest, et dokument, dokumendis on olulisemad punktid kirjas, on meil siiski aega väga vähe. samas on see hea, et meil on aega vähe, sest tihtipeale öeldakse, et parlament ja komisjon eh, teevad aeg-, otsuseid väga aeglaselt eh, ja väga liiga hilja, kuid eh, samas aeg ei ole piiratud mitte ainult Euroopa Parlamendi jaoks, vaid kõigi institutsioonide jaoks, kes töötavad Euroopa Parlamendiga koos kõik peavad käed külge lööma, et kiiresti edasi minna. ning äh, sooviksin rääkida ka sellest, mida oleme teinud, mida teeme. president, komisjoni president härra Juncker äh, esitas oma ettepanekud kahekümne kuuendal novembril äh, ja kaheksateistkümnendal detsembril andis nõusoleku ka nõukogu ning paluti kahele kosloomelisele institutsioonile, et nad saaks oma tööga valmis märtsi keskpaiku härra Dombrovski volinik eh, ütles, et on oluline jõuda kokkuleppele ka liikmesriikide poliitilisele toetusele lootes ning eh, nõukogus algasid läbirääkimised üheksateistkümnendal jaanuaril ning tööhõivekomisjon eh, peab esitama oma arvamuse ning seda hääletama hiljemalt esimeseks aprilliks, see tähendab seda, et meil on tun-, meil on kuu aega ühisseisukoha väljatöötamiseks äh, ja selle äh, töö äh, ja töö selle dokumendiga lõpeb mai keskpaiku, see tähendab seda, et selle aasta teises pooles võib hakata juba kasutama investeerimisfondi. aru peab saama ka sellest, et me tegutseme tõesti võimalikult kiiresti ning härra Junckeri poolt välja töötatud määrusel on väga palju positiivseid külgi. siin eh, on kolm erinevat toetuspunkti, esimene neist eh, puudutab siis eh, kolmesaja kolmekümne miljoni investeerimist lähima kolme aasta jooksul riigi ja erasektori poolt teiseks äh, algatused äh,, et äh, oldaks teadlikud et ähm, investeeringud jõuaks reaalmajandusse sinna, kus seda kõige rohkem vaja on ning kolmandaks äh, üritatakse äh, ka reguleerimisvaldkonnas äh, olla äh, täpsem ning äh, selge on samas ka see, et äh, asi toimib ainult siis, kui võimalikult paljud asjast huvitatud osapooled saavad osaleda see puudutab arengupankasid, investeeringu, erainvestoreid, riiki. Nende arvamus on samuti oluline, sest fond peab äh, garanteerima, et raha kasutatakse õigesti. peame tegema kõik selleks, et äh, tulemused oleksid adekvaatsed samuti tuleb üles ehitada äh, infrastruktuurid üles, transpordivõrgud ja samuti tuleb tegutseda ka eh, innovatsiooni ja majanduskasvu küsimustes. Eh, innovatsioon mõjutab otseselt reaalmajandust ning see on väga tähtis selleks, et meie tegevus oleks edukas. Eh, peame vaatama ka seda, millised projektid esitatakse nii Euroopa tasandil kui mujal. see investeerimisfond peab tööma, looma, aitama luua Eh, toimivad eh, nõukogud üle terve Euroopa, see peab kaasama ka piiriüleseid projekte. tähtis on see, et eh, need projektid aitaks luua vähemalt kaks koma viis miljonit töökohta. küsitlustes näeme, et eurooplastel on hoiuseid, samuti ka ettevõtetel ning see tähendab seda, et finantsvoolus on olemas, mis aitaks edasi tegutseda praegusel hetkel näeme igatahes seda, et ei finantseerita paljusid projekte, mis võiksid olla kasumlikud, nagu seda ütles äh, volinik Vätainen. Äh, usalduse puudus tähendab seda, et invest-, ei investeerita piisavalt. praegu peame üritama äh, leida lahenduse sellest tupikseisust välja tulema. me peame kokku viima era- ja avaliku sektori, see ei ole mitte ainult tühi lootus kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda detsembri otsuste najal saame teha kõik endast oleneva, et, eh, et eh, oleks võim-, fond oleks eh, poliitiliselt neutraalne. meil on siin näiteks selliseid küsimusi Euroopa Parlamendis nagu, mis saab selle Ehm, võimendusfaktoriga, millest on nii palju räägitud, mis saab, ehm, mis saab ülemmäärast. on äärmiselt oluline, et võtaksime neid küsimusi arvesse, sest VKE-d on just need, kes, keda see kõik kõige rohkem mõjutab. samas aga VKE-de puhul ei ole kindel, et nad saavad garanteeritult luua selliseid töökohti ja oluline on ka see, et projektid, toetatakse projektidest kõige paremaid ja et äh, fond ei oleks poliitiliselt mõjutatud ning nüüd, mis puudutab nüüd Stillingborni, äh, vaatame, kuidas see projekt hakkab samuti äh, tegutsema. selge on see, et palju sõltub ka liikmesriikidest. on ka selliseid projekte, mis on poliitiliselt riskantsed, et, et et fond saaks eh, edukalt tegutseda, eh, on vaja garanteerida, et eh, projektid, mis fondile tunduvad kõige olulisemad, saaks vajalikku toetust. praegusel hetkel on aga puudu praktilisi kriteeriume. me ei tea näiteks, milline, millised kriteeriumid valiku või otsuse langetamisel mõjutavad. suur tänu teile tähelepanu! Thank you, that was a lot of of facts. aitäh, siin nüüd äh, kõlas väga palju fakte, see oli päris huvitav. nüüd jälle kaheminutilised sõnavõtud, kõigepealt härra Jakob Lund Taanist, Taani parlamendist, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. mina esindan Taani sotsiaaldemokraate ja meie leiame, et siin on mitmeid väga häid võimalusi selle uue investeerimisfondi raames. huvitav on näha, milliseid projekte siin välja töötatakse. mina loodan, et me näeme projekte, millega suurendatakse ka energia paremat kasutamist, paremat jagunemist võrreldes praegusega. minu jaoks investeeringute puhul on oluline nende suuruse puhul ja ka rahvusvaheliste investeeringute puhul, mis on piirideülesed, et peetaks silmas tööturu olukordi igas liikmesriigis, et ei toimuks mingit sotsiaalset dumpingut ja loodetavasti see on üks kriteeriumitest, millele ka tähelepanu pööratakse projektide loomisel, et koolitatakse inimesi, kes nendes projektides osalevad, et koolituste tase oleks kõrgem mis on suunatud nii noortele kui ka inimestele üldiselt, et meil oleks võimalikult head projektid, et me saaksime tagada, et me tõepoolest saaksime projektidest täiel määral kasu, ehk siis energia, taristu selles vallas, need on valdkonnad, mis tõepoolest oleksid kõige kasumlikumad ja mina neid projekte tulevikus igati toetan. aitäh ja nüüd Sask Jurintskas Leedust aitäh. suur tänu, et mulle sõna andsite. paar sõna tööjõu vaba liikumise ja noorte kohta. kas see on omaette väärtus või asi iseenesest, on see kõigi jaoks hea, et meil on vaba liikumine? minu koduriigis Leedus me kogeme, kuidas noored lahkuvad põhjuseks äh, meie riigis valitsev sotsiaalne ja tööpoliitiline halb olukord, need on meie inimesed, me oleme nendesse investeerinud, neid koolitanud ja lõpptulemusena nad lahkuvad äh, Leedust, sellepärast et meil on selline lõhe rikaste ja vaeste riikide vahel Euroopa Liidus, kus meie noored kasvatavad nende riikide SKT-d kuhu nad lähevad, aga mis saab minu riigist? meil on kõrge enesetappude määr. meil on kõrge vaesus, aga noori kes lahkuvad, süüdistatakse jällegi sihtriigi probleemides, näiteks Ühendkuningriigis ehm, noori leedukaid süüdistatakse ning toimub eh, ränne vaesematest riikidest rikkamatesse, see suurendab meie koduriigis probleeme nii demograafilisi kui majanduslikke ning eh, suurendab eh, vananemist ja sellest tulenevaid probleeme. kas ei oleks nüüd viimane aeg, et me keskenduksime ka nende probleemide lahendamisele, ehk siis peaksime kuidagi kompenseerima seda probleemi, kus äh, meie haritud noored lahkuvad äh, hulga kaupa teistesse Euroopa Liidu riikidesse, võib-olla ühtekuuluvuse raames, ühtekuuluvusmehhanismi raames peaks käsitlema kogu Euroopat, sõltumata sellest, kas see riik on rikas või vaene. see peaks olema kriteeriumiks, kuidas valdkonda hinnata. aitäh ja nüüd Läti parlamendi esindaja, palun. daamid ja härrad, praegu Euroopas toimuvad äh, selged muudatused, kui rahaliidu sotsiaalne dimensioon on oluline vajadus, on oluline neid muudatusi hallata, et me ei magaks seda hetke maha, et meil oleks poliitiline tase nende muudatuste elluviimiseks. oluline, et me leiame tasakaalu, kui me vaatame mikro, makromajanduslikke küsimusi ja sotsiaalvaldkonda, see on meie jaoks äärmiselt oluline. oluline on, et me sõlmime kokkuleppe Euroopa Liidu tasandil, et me viime ellu majanduskasvu ja investeeringute paketti, millest väga paljud inimesed palju loodavad. selleks, et meil oleks kaasav ja jätkusuutlik kasv Euroopa Liidus, on äärmiselt oluline, et meil oleks nutikas programm, kui me räägime avalikest investeeringutest. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid saama ligipääsu nendele finantsinstrumentidele vastavalt vajadusele oluline on tagada, et investeeringud ja projektide elluviimine looks uusi kõrgekvaliteetseid töökohti, et me saaksime kasvatada inimkapitali ja võidelda vaesuse vastu. mina leian, et on oluline, et me looksime soodsaid tingimusi ettevõtetele, mis aitaks neil oma tööd läbi viia kestlikul viisil. oluline on, et VKE-d, kes on kõige olulisemas rollis, looksid uusi töökohti. selleks, et seda saavutada, on oluline parandada sotsiaalse dialoogi meetmeid, otsida lahendusi, kuidas koostööd teha sotsiaalpartneritega Rahandus- ja Majandusliidus tuleb äh, sotsiaalseid partnereid paremini kaasata ka kohaliku omavalitsuse tasandil, kui me räägime ka Euroopa strateegiast kakskümmend kakskümmend, nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil, selleks et igas liikmesriigis oleks olukord parem. suur tänu, nüüd Maria Rodriguez Portugalist, kes on Euroopa Parlamendi liige ja sotsiaaldemokraatlik, demokraatia asejuht. aitäh mul on hea meel näha, et kõik osalejad nõustuvad, et investeerimiskava eesmärk on pakkuda Euroopale paremaid kvaliteetseid töökohti. jah, meil on vaja seda investeerimiskava, et luua võimalused, mis puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, strateegia tõelist toimimist, sest varasemalt meil ei olnud neid vahendeid, et see tõepoolest toimiks. seega ma leian, et me peame kõigepealt tagama, et projektide valikul, kui me räägime kriteeriumitest, oleksid need võimalikult selged, mis puudutavad töökohtade loomist ja töökohtade kvaliteeti. ja me peaksime kasutame neid kriteeriume ka selleks, et hinnata seda strateegiliste investeeringute fondi ehk siis töökohad ja töökohtade kvaliteet. teiseks, mitmed kolleegid ja mina toetan neid, väljendasid muret seoses eh, selle fondi võimendus, eh, võimendusega võib juhtuda, et see fond ei toimi. me teame, et eeltingimus on selleks, et meil oleks tugev võimendus, et meil oleks toetus ka liikmesriikide poolt. aga praegu käib sel teemal arutelu ja me peame tagama, et liikmesriigid tõepoolest panustaksid. ja me peame tagama, et kõik liikmesriigid saavad äh, osaleda selles fondis, et nad saaksid sellest ka tegelikult kasu. siiani see päris selge ei ole, sest kui liikmesriigis on väga suur eelarve puudujääk, siis liikmesriik ei saa projekte kaasa rahastada ja nad ei saa taotleda ka erandit. ehk siis eh, seda aspekti tuleb parandada. ja lõpetuseks suurepärane, et me oleme täna kõik siin koos, sest oluline on, et rahvusriikide parlamendid ja Euroopa Parlament teeksid tihedat koostööd, et see investeerimiskava tõesti toimiks. kinnitan teile, et meie fraktsiooni jaoks on see eeltingimus, et Junckerit toetada üldse ja meie tegeleme selle teemaga väga aktiivselt, aitäh ja nüüd annan sõna Piotr Naimskile, kes on Poola Rahvusparlamendi esindaja. aitäh, lähen üle poola keelele, ütleb kõneleja. nüüd äh, investeerimiskava puudutab majanduse elavdamist, meil on su vaja suurendada tootmist, suurendada SKT-d nagu proua Ulskog mainis, üks käsi peab teadma, mida teine käsi teeb, tõepoolest. nüüd see tootmine ja tootmise osakaal Euroopa majanduses on takistatud tulenevalt kliimapoliitikast, see on omamoodi lisarünnak, mis tootmist vähendab või piirab seda. nüüd teine probleem või valdkond on raha Junckeri kava raames. seda raha, nagu ma aru saan, võetakse projektidest, mis juba ellu viiakse. Poolas meie leiame, et see ohustab ühtekuuluvusfondi ja Euroopa fonde üldiselt. sellist asja ei tohi lubada Junckeri juhised või see kava üldsuund on hea, seda me toetame, aga me peaksime keskenduma konkreetsetele vajadustele, mis liikmesriigis valitsevad. meil on erinevaid kavasid, mis räägivad maksude ühtlustamisest, aga seal ei arvestata liikmesriikide eripäradega ja need takistavad ka investeeringuid ja Junckeri kava peaks toetama investeerimise soodustamist. rääkides palkadest, võrreldes inimeste tehtud tööga on seal teatud ebakõlasid. nüüd kui me vaatame komisjoni resolutsiooni kakskümmend üks kolmkümmend viis, see peaks ikkagi jääma liikmesriikide pädevusse, me ei peaks harmoneerima miinimumpalku. ja nüüd Rumeenia parlamendi esindaja, palun. Thank you very much. aitäh. kui me räägime tööturureformist, siis mul on ainult üks järeldus, head kolleegid. see operatsioon on olnud väga edukas, ainult patsient paraku suri millisest tööturust siin üldse jutt käib, mina ei saa sellest absoluutselt aru, vähemalt kahel põhjusel. kõigepealt meil ei ole mingit Euroopa Liidu tööturgu, meil on kakskümmend kaheksa tööturgu, kus on kakskümmend kaheksa erinevat hinnataset ehk me räägime siin palkadest, erinevad kollektiivlepingud ja nii edasi. mina olen pärit riigist, kus keskmine palk on kuus korda madalam kui Euroopa Liidu keskmine elukallidus seitsekümmend protsenti Euroopa keskmisest. ja see ei ole ka selge, kuna tööturg ei ole omaette eraldiseisev, see kõik sõltub erinevatest asjadest, sest täistööhõive ei ole meie turumajanduse eesmärk või sellisest turuühiskonnast. kõik sõltub nõudlusest, mis valitseb teistel turgudel, kaupade ja teenuste siseturul ja nii edasi. me peame nõudlust suurendama, kui me võrdleme, võitleme ebavõrdsusega sissetulekute osas, see on peamine eesmärk kui inimeste elu on meie jaoks tõepoolest oluline. VKE-d vastutavad kaheksakümne, üheksakümne protsendi ulatuses töökohtade loomisel, kõik on seda täna rõhutanud. suured ettevõtted ei ole tuntud selle poolest, et nad looks palju uusi töökohti. kas Junckeri kava on suunatud VKE-de poole? absoluutselt mitte Nemad toodavad kaupu ja teenuseid tootjatele, aga tootjad, tarbijatel ei ole piisavalt eh, raha, see kõik suurendab ebavõrdsust ja see takistab tööturu edukat reformi läbiviimist. head kolleegid, pessimist on ainult hästi informeeritud optimist. Junckeri kava, isegi kui seda ellu viiakse, ei rakenda praegusi tööturuprobleeme, aitäh! Eh, thank you, I will give the floor to eh, Laura. aitäh, nüüd saab sõna Laura Aagia, meie komisjoni ja Euroopa Parlamendi liige, palun. Per fortuna non mi sento aliena perché qualcun altro la pensa come me. aitäh, ma tunnen end siin üsna koduselt. mõned inimesed mõtlevad eh, nii nagu mina, mulle tundub sest muidu mul tekib küsimus, kas me elame üldse kõik ühes ja samas maailmas. inimesed on esitanud küsimusi strateegiliste investeeringute fondi kohta, nii nagu Juncker seda nimetas, aga seal on teatud omapärad. ja need tasub välja tuua ressursid on meil juba olemas, me võtame need ühest kohast, paigutame neid mujale, võtame raha sellistest programmidest nagu Horisont ja kulutame seda mujal, aga kui me kärbime teadustegevust, mis siis on see lõpptulemus, nüüd erarahastus? võib-olla te räägite, tegemist on kõrge riskiga fondiga, kes on see eraisik, kes seda toetaks? siiani mitte ükski erainvestor ei ole investeerinud, aga nüüd justkui võluväel ilmuksid need erainvestorid välja. nüüd riigi osalus riigid investeerivad ilma, et nad teaks, et nende projektid heaks kiidetakse, viib teatud piirkondlike ebavõrdsuseni. solidaarsus on küll oluline, aga see ei lahenda kõike seega me peame seda kõike veel natukene täpsustama, enne kui me edasi liigume räägiti ka SKT-st, eelarve puudujäägist. aga mitte kõik riigid ei saa sellest kasu, arvestades äh, puudujääke. tegemist on viieaastase kavaga. ja kuna asjad äh, viie aastaga ühele poole ei saa, siis pikendatakse seda tähtajatult ja kui asjad läbi kukuvad, siis äh, olukord ei ole kuigi roosiline. ehk siis kasv jääb kõrvale ja nüüd Urlus Viitel, Sloveenia rahvusparlamendi esindaja, palun kaheks minutiks. Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča, spoštovani visok-. proua esinaine, austatud äh, daamid ja härrad, suur tänu kõigepealt äh, kutse eest siia, ma olen esimest korda äh, Äh, proaktiivses rollis äh, selles institutsioonis ning äh, ma tänan südamest veel kord siiski kutse eest ja suurepärase ürituse korraldamise eest. erinevalt minu eelkõnelejatest, kes olid üsna pessimistlikud, sealhulgas ka näiteks kolleeg Rumeeniast, olen mina praegusel hetkel veel optimist eriti mis puudutab äh, töökohtade loomise eesmärki ning töökohtade stabiilsust ja kvaliteeti. ja sellegipoolest äh, tekkisid mul mõned kahtlused me kuulsime praegu, et äh, kakskümmend neli miljonit töötut on tänasel hetkel Euroopas ja see on sama palju kui kaksteist korda Sloveenia elanikkond kokku. Äh, loomulikult on meil väga kõrglennulised eesmärgid, taristuinvesteeringud, energiataristud, suured projektid, äh, kus on väga suur võimendusefekt, äh, kus on ka suur lisandväärtus, aga praegusel hetkel peaksime me nüüd ja kohe tegutsema aktiivselt ja meetmeid kasutusele võtta. ei tohi eh, juhtuda nii, et eh, inimesed tunnevad ennast teisejärguliste kodanikena Euroopas. me ei peaks mitte rääkima siin Euroopast, eh, mis toimib kahel kiirusel. nii et veel kord, olen optimistlik ja meie kõik koos, Euroopa Komisjoni esindajad, Euroopa Parlamendi esindajad ja rahvusparlamentide esindajad ning valitsused Äh, koos õnnestub meil kindlasti leida tasakaalustatud lahendused, äh, rajada maanteid, äh, raudteid ning samal ajal ka tagada kõikidele põlvkondadele töökohad, need, kes on noored ja vähem noored. nüüd palun kolleeg Blinkvitšute, kes on Euroopa Parlamendi liige. suur tänu, proua esinaine kõigepealt äh, ma tahaksin äh, öelda, et meie, Euroopa Parlamendi liikmed, koos rahvusparlamentide liikmetega äh, saame arutada uue Junckeri investeeringute plaani üle. head kolleegid. mul on väga hea meel selle üle ja Barroso komisjon keskendus eelkõige säästudele ning sotsiaalsest äh, valdkonnast äh, võeti rahasid vähemaks. ja nüüd me näeme aga, et olukord on paranenud, sellepärast et Juncker on pakkunud välja investeeringute plaani ja meie oleme parlamendis arutanud ja ka oma sotsiaalasjade komisjonis rääkinud seda, et see investeeringute kava peaks tagada, peaks tagama, et investeeringud teenivad ka tagasi. Äh, ja, ja kolleegid juba rääkisid, et äh, olulised on hea kvaliteediga jätkusuutlikud töökohad. Äh, vastasel juhul Euroopa Liit ei kasva, mm, ei ole vastastikust usaldust ja ei ole meie tööl ka mingisugust tulemust Need valdkonnad, mis investeeringuid vajavad, eelkõige tugevdavad Euroopa Liitu ning selle julgeolekut. eriti, kui me arvestame tänast geopoliitilist olukorda, eh, siis energia, transport, digitaalne eh, turg, eh, sellised asjad, mis tagaksid Euroopa Liidu konkurentsivõime, on väga tähtsad ja kui me jätame siin VKE-d kõrvale, siis me tulemusi ei saavuta. ja nüüd äh, tahaksin pöörduda rahvusparlamentide liikmete poole ja ma tahaksin siinkohal rõhutada, et VKE-d peavad olema selle investeeringute kava osad, sellepärast et äh, nemad loovad enamikku äh, töökohtadesse Euroopa Liidus. mitte keegi ei ütle, et see kolmsada viiskümmend miljardit eurot äh, tuleb lihtsalt kätte, aga rahvusparlamendid, erainvesteeringud ja sotsiaalpartnerid ning Euroopa Parlament, kõik peavad käsikäes töötama. järgnevalt saab Enrique Kalget sõna, kes on Euroopa Parlamendi äh, liige Enrique Calvet is not here tundub, et äh, kolleeg ei ole saalis. suur tänu, proua esimees. ma ei tundnud ära te, oma nime. Äh, ma sooviksin kiirelt välja öelda kolm mõtet. me oleme arvatavasti kõik nõus sellega, et Junckeri plaan on ähm, äh, teretulnud, sest ta on parem kui mitte midagi. kokkuvõttes kakskümmend üks miljardit äh, kuidagi väljakutsetega võrreldes on see naeruväärne. ja mina räägin nüüd asjast täiesti praktilisest seisukohast lähtudes me, ma loodan, et me suudame arvesse võtta seda, et äh, kaks ise asja on äh, lähiperspektiiv ja keskpikk perspektiiv ning on oluline, et investeeringud lähiperspektiivi jaoks äh, oleks praktilised, et nad oleks ähm, sellised, mille, mille tagajärjel tekiks uusi töökohti ja nii edasi. lähiperspektiivis peame arvestama, et meie esmane suu-, probleem on töötus, mis toob sotsiaalse e, probleemid kaasa ja e, seda peab arvestama. ja e, arvan, et praegusel hetkel on meil selline probleem, millega peame kõik tegelema, nimelt et äh, küsimus ei ole mitte ainult äh, riikides, äh, vaid küsimus on kogu sotsiaalses võrgustikus. peame välja töötama krit-, valimiskriteeriumid, mis võtaksid arvesse töökohtade loomist ja Äh, samuti ka VKE-de kaasamist, sest need on need, kes äh, töökohti loovad. ärgem unustagem, et äh, VKE on seotud ka suurte ettevõtete suurinvesteeringutega. me ei tohi neid kahte erinevat ettevõtete liiki omavahel konflikti ajada ning kolmandaks mind tekitab minus muret see, et räägitakse kvaliteetsetest töökohtadest, jätkusuutlikest äh, töökohtadest, ma ei tea, milline on jätkusuutmatu töökoht. Äh, väga tore, äh, ma ei, ei tahaks unustada, et töötus Euroopas on selles, et töötajatel ei ole koolitust, mitte mingisugust ettevalmistust, nad ei saa mitte mingit sissetulekut, nende probleem tuleb lahendada kohe Eh, ja see tähendab seda, et tuleb luua igasuguseid töökohti. ja nüüd Emilian Pavel Euroopa Parlamendist. suur tänu teile. kuulasin tähelepanelikud eh, eh, sõnavõtte nii minu kaasmaalaste kui teiste poolt äh, ning küsimus on nüüd selles, et äh, kuidas oleks võimalik äh, leida võimalusi uute töökohtade loomiseks. arvan, et rõhk peaks keskenduma innovatsioonile, teadustööle ja sellele, milline lisandväärtus nende tegevusel võiks olla ning samuti ka informaatika energiasektorile tuleb keskenduda. just selliseid projekte on meil vaja. kuid eh, selle parlamendikomisjoni liikmena sooviksin ma öelda, et meie eh, komisjon peaks välja äh, Äh, pakkuma ka sellised äh, tingimused, millele äh, ei tohiks anda toetust, millistele projektidele ei tohiks anda toetust, kui pikkade projektidega võib tegemist olla? oleks vajalik, et võetakse aluseks vajadused ja mitte triviaalsed põhjused. näiteks äh, Rumeenia ei ole võimeline viieteist miljardiga sellele fondi, sellesse fondi panustama. olen kindel, et äh, meil on vaja ka toetust selle investeerimisplaani elluviimiseks. ja tööhõivekomisjon peaks äh, olema ka selle projekti öö, öö, va, öö, valikukõlbulikkuse eh, kaalukiviks. soovin, et see vähendaks ebavõrdsust Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. ja nüüd annaksin sõna proua Slovjekkale kaheks minutiks. suur tänu teile. mina soovisin samuti sõna, sest nagu teiegi, on mul väga palju kahtlusi ning sooviksin see veel esitada lisaks kuuldud mõtteavaldustele sooviksin äh, rääkida äh, sellest, et äh, et see fond peaks minema suurte projektide jaoks, teadusuuringute jaoks, energiavõrgustike infrastruktuuri väljatöötamiseks. ühesõnaga et soovitakse, eh, soovitakse, et ähm, eh, nii-öelda sulatatakse üles suuremad projektid koduriikides, kuid samas VKE-d, mis siis saab VKE-dest, VKE-del ei ole võimalik tohutu suuri projekte ellu viia ja eh, samas on tegu just nende ettevõtetega, kus, kuhu investeeritakse kõige vähem Eh, ning need nende projektid on kõige rohkem külmutatud. Eh, ma arvan, et eh, VKE-d ei ole valmis praegusel ajahetkel selleks, et konkureerida tohut-, suurte ettevõtetega. meie jaoks on küsimus väga oluline, Sloveenia kolleeg ütles seda väga hästi, me kõik oleme vastutavad selle projekti elluviimiseks. tema ütles seda ja ma kordan samuti, eh, meie Euroopa Parlamendis, kõigis Euroopa institutsioonides eh, eh, oleme vastutavad, ka liikmesriikide parlamendide liikmed, me oleme kõik vastutavad. ma Leedu kolleeg ütles, et noored lahkuvad, Poolas on samamoodi, noored lähevad ära, peame äh, toetama väikeettevõtteid, et nad sooviksid äh, välja töötada programme, mis on suunatud noortele. me peame neid ettevõtteid aitama ja toetama, peame nad hästi ette valmistama, räägime avaliku ja erasektori investeeringutest äh, Äh, siin on öeldud, et äh, räägime ühisinvesteeringutest, kuid mis praeguseni toimunud on, vaatame, kas äh, on olemas sobivad õigusraamistikku, mis toetaks ettevõtteid selles praeguses olukorras, kui see nii ei ole, siis oleks õige hetk seadused üle vaadata, uusi võimalusi luua. meil on kõik vahendid olemas liikmesriikides, et ettevõtted saaksid äh, kõigis eh, projektides osaleda. on äärmiselt oluline, et eh, ratas pöörleks ikka edasi ning sooviksin vastuseks öelda Pole ja teiste kolleegide küsimusele, me ei võta ära vahendeid teistest programmidest, vaid eh, need projektid, need programmid toimivad ikka edasi, kuid soovime, et see toimuks rohkem erasektori vahenditega. aitäh kõikide sõnavõttude eest ja kommentaaride eest. tundub, et me nõustume, et olukord on väga keeruline. see võib äh, olla riskantne. me ei ole kindlad, et meid saadab edu ja kõik võib minna valesti, aga samal ajal julgeksin öelda, et äh, me oleme parlamendis üksmeelel ja ka rahvusparlament jagavad seda seisukohta, et see on teatud kergendus, isegi kui me seda oma koduriigis ei näe, siis on see selge siin ja ka rahvusparlamentides, et me mitte ainult ei räägi, kuidas kärp-, kärpida, kuidas äh, lootust kaotada, vaid me räägime ikkagi investeeringutest tulevikku ja kusagilt ju peab alustama. ja sellega me oleme nüüd algust teinud, ehk siis me peame seda võimalikult hästi ära kasutama, jutt ei ole ainult töökohtadest või noortest, see räägib, jutt on tulevikust ja demokraatiast. nii et suur tänu kõikide sõnade ja lootuste eest ja aitäh ka kriitika eest, sest loomulikult me oleme realistlikud, aga me oleme ka lootusrikkad, aitäh kõigile! I leave this one and you